mul on ka üks teadaanne komisjonide ja delegatsioonide koosseisu kohta. rahvapartei edastas meile taotluse naiste õiguste komisjoni jaoks. härra Philipp Schwan ei ole seal enam liige. kas teil on kommentaare selle kohta? kui ei ole, siis on muudatus sisse viidud. järgmiseks punktiks on inimõiguste rikkumise küsimused ja esimeseks juhtumiks on Pakistan, vähemuse ministri Shabazz Bhatti mõrv. ja proua Lambert saab esmalt sõna. suur aitäh, härra president. ma usun, et kõiki meid šokeeris sügavalt minister Shabazz Bhatti mõõrv. seda seetõttu, et me tunneme teda siin parlamendis, ta on meid külastanud. aga lisaks sellele oli tegemist jällegi äärmiselt sümboolse mõrvaga, sellepärast et tegemist oli kellegagi, kes töötas lepituse nimel äh, kõikide vähemuste vahel Pakistanist samuti tahaksin väljendada kaastunnet mitte ainult tema perekonnale, vaid kõikidele nende perekondadele, kes on hukkunud terrorismirünnakutes Pakistanis. sellelgi nädalal on juba kaks rünnakut korda saadetud ning neis on hukkunud rohkem inimesi ja vigastanud rohkem inimesi kui Londoni rünnakutes. tegemist on hirmukampaaniaga ning see on takistuseks demokraatiale Pakistanis. me oleme näinud, et teatud valimisringkondades on äh, demograafilised muutused toimunud ning äh, äh, surutakse välja teatud jõudusid. Need, kes endiselt toetavad sallivust ja vastastikku mõistmist, peavad ka meie toetuse saama. ma tahaksin ütelda, et Euroopa Liidus ma leian, ei ole viimati tehtud mõningad ministeeriumide avaldused kaasa aidanud sellele koostöövaimule, nii et me peaksime omalt poolt toetama igast, igati Pakistani. suur aitäh, kolleeg Lambert ja proua Šake, üks minut. aitäh, härra president. hoolimata sellest, et äh, minister Shabazz Bati palus rohkem kaitset, äh, ta siiski äh, mõrvati. ma tahaksin avada kaastunnet tema lähedastele ja kogu Pakistanile. tegemist on tõelise katastroofiga Pakistanile ja kogu inimkonnale. Pakistani võimud äh, keeldusid kuulikindlate sõidukite eraldamisest ning samuti usaldusväärsete äh, turvatöötajate tööle palkumisest. tegemist oli inimõiguste eest äh, võitlejaga, ma tahaksin siin tervitada ka Naem Sabir Jamaldini tööd, kes on inimõiguste kaitse ning tema hukati teisel, esimesel märtsil. meil on vaja konkreetseid samme astuda, uurimine läbi viia see peab hõlmama ka valitsust ning äh, standardid peavad olema rahvusvahelised, karistamatusele tuleb lõpp teha. Euroopa Liit peab samuti jälgima olukorda ning äh, leidma viisi, kuidas inimõigused ja demokraatia võidule pääseksid. suur aitäh, kolleeg Šake äh, ja proua Keringer de Ödenberg. suur aitäh, Euroopa Parlament on võtnud viimaste kuude jooksul vastu kolm erinevat äh, resolutsiooni Islamivabariigi äh, Pakistani suhtes. maikuuses viibis kohal ka äh, minister Shabazz Bhatti. nüüd aga me arutame tema mõrva, tegemist on kõrge riigiametniku mõrvaga ja see on väga olulise tähtsusega. Pakistanis ei ole kellelgi võimalust ennast äärmuslaste vastu kaitsta. isegi ministrid, kes avalikult sõna võtavad äh, ühiste väärtuste kaitsmise nimel, äh, on ohus. meie poliitika Pakistani aadressil ei ole olnud äh, tõhus ja seetõttu teen ettepaneku, et me peaksime ümarlaua arutelud läbi viima äh, Pakistani vähemuste teema kohta. ma usun, et me peaksime reageerima Islamabadis juhtunule enne, kui tõsisemad asjad hakkavad seal toimuma. proua Korhola. see on hämmastatava esimerki siitä, mida rohkem. härra Pati elu äh, iseloomustab see, et ta üritas kaitsta kõikide uskumusi aga Pakistani parlament hiljuti kiitis heaks ühe üpris kummalise muudatusettepaneku, mis mõjutab väga paljude pakistanlaste elu. kindlasti ei ole tegemist siin demokraatliku reformiga. on probleeme erinevate um, usukogukondade suhetes Pakistanis ning eh, samuti on probleeme tekitanud kõvasti terrorism inimõigused, demokraatia, kõike seda on täiesti võimatu kaitsta praeguses õhkkonnas. inimõigustest võitlejad, äh, neist lihtsalt saadakse lahti, nagu äh, minister Shabazz-Fatist. Äh, see võib mõjutada ka Pakistani ümbritsevaid riike. härra Fati oli väga vapper, ta ei olnud naiivne, ta teadis, millises ohus ta elab meil on vaja et Pakistanis oleks see seadusloome, mis muudaks taolised asjad võimatuks ja päästaks tuhandet elusid. aitäh proua Korhole ja härra Van Dalen, üks minut. aitäh, president. olukord Pakistanis on tõepoolest väga nigel. inimesi rünnatakse pidevalt, valitsus, tundub, on kaotanud igasuguse tahtmise üldse tegutseda kuberner Tasseer mõrvati jaanuaris ja vähemuste minister Pati eelmisel nädalal täpselt samamoodi. Euroopa Liit ja liikmesriigid omavad erinevaid Pakistani kontakte, me töötame koos Afganistani valdkonnas, abimiljardid lähevad Pakistani suunal infrastruktuuri ülesehitamiseks ja nii edasi. seetõttu peame me oma hääle, oma arvamusi häälekamalt väljendama ja kristlaste vastased vihaavaldused tuleb lõpetada. sest me peame raha jagama võrdselt nii muslimite kui kristlaste vahel ja teiste uskude vahel ja kui Pakistani valitsus ja julgeolekujõud ei suuda seda olukorda kontrollida, siis Pakistan langeb äärmuslusse ja on aeg tegutseda. aitäh, kolleeg Van Dalen, ütleb härra president ja nüüd kaheks minutiks härra Tavares aitäh, president. väga tihti, kui me räägime inimõigustest, mida me suudame siin parlamendis saavutada, on päris piiratud, aga kaks asja, mis puudutab usuvabadust ja väljendusvabadust sellises riigis nagu Pakistan, saame me siiski teha. me ühest küljest võime öelda neile, kes kaitsevad usuvabadusi Pakistanis, et nad ei ole üksi oma missioonis, see on üks tagasihoidlik eesmärk. aga vähemalt me näitame teatud väärikust üles selles debatis, kui me saadame signaali Pakistani inimestele, kes kaitsevad usuvabadusi, et nad ei seisa üksi. teine asi, me saame öelda väga selgelt Pakistani valitsusele, et nad ei saa lubada, et fanaatikud ja äärmuslased räägivad kogu eh, riigi elanikkonna nimel sest kui me räägime sellest pühaduse teotuse seadusest Pakistanis ja me oleme ka teistes riikides seda näinud, siis tundub, et vähemus, fanaatikute vähemus, kes väga sõnakalt ja kõva häälega räägib, räägib terve kogukonna eest. ja nad teevad seda selle tõttu, et nad suudavad kõiki hirmutada, aga kui valitsus ei suuda usuvabadust oma riigist ja oma kogukonnast tagada, siis kõiki neid äh, riike tabab sallimatuse laine. seetõttu me peame Pakistanis tagama, et täielik uurimine viidaks läbi, kes on selle äh, vähemuste ministri tapmise taga. ja me ei saa kindlasti äh, lubada, et seda uurimist häirib tavapärane julgeolekuteenistuste praktika, mida oleme näinud Pakistanis varem. see tähendab siis asitõendite hävitamine, nagu oleme näinud eelnevate juhtumite puhul Benazir Bhutto äh, mõrva puhul näiteks. nii et kui Pakistani valitsus ei taha, et äh, fanaatikud hakkavad äh, avalikku diskursust kontrollima, siis nad peavad tegema kõike, mis võimalik, et tolerantsust toetada selles riigis, aitäh! aitäh, kolleeg Tavares, ütleb president ja nüüd härra Mauro üheks minutiks. aitäh! minister Padi mõrvati ning seda tehti pühaduse teotuse seaduse vastu olemise pärast. väga tihti võtavad fanaatikud Jumala nime suhu ja Jumala tahet kuulda, et oma fanaatilisi tegusid ellu viia. me peame tänama härra Patit äh, selle tegevuse eest, mida ta on seal nende aastate jooksul ellu viimad, viinud ja ma arvan, et see ohverdus peaks näitama nii äh, välisasjade kõrgele esindajale kui Euroopa Liidule tervikuna, et praktilist tegevust on vaja ja praktika peab äh, tänast sõnadepõhist tegevust asendama. Euroopa Liit nii nõukogu kui komisjon ja mitte parlament sealjuures on raisanud aega selleks, et arutada, kas sõna kristlik, kristlane peab dokumentidesse sisse panema. lääneriikide inimesed ei ole valmis aitama, ma arvan, et te peaksite parlamenti kuulma, kuulda võtma, aitäh aitäh, kolleeg Mauro, ütleb president ja nüüd proua Stailer üheks minutiks. suur aitäh, äh, proua, härra president. ma tahaksin ka äh, täna siin äh, tänada härra Pati töö eest ning kõiki, kõik kogu selle töö eest, mis vähemuste kaitsel Pakistanis on ette võetud. Nad on meile kõigile näit-, heaks näiteks vähemuste minister teadis, et teda ähvardab oht, tema tööd tuleks tunnustada ta mõrvati ja meie siin kojas oleme kaotanud seeläbi ühe sõbra. ma arvan, et palju asju on, mida võiksime nüüd ette võtma, võtta. kõigepealt on meil vaja kutsuda üles pädevaid Euroopa Liidu asutusi eh, toetama usulist sallivust eh, selles eh, ühiskonnas. samamoodi, kui me räägime kaubandusse lepetest ja läbirääkimistest, siis me peaksime seal kindlasti inimõiguste teemat rõhutama ma arvan, et äh, oluline on lõppkokkuvõttes, et me peame saatma oma kaastundeavalduse ja parlamendi äh, president saadab äh, Pati emale mm, isikliku kirja, eelmisel nädalal oli tema matused ja ma arvan, et see kiri on ka samuti väga tähtis. suur aitäh, ütleb president ja kolleeg Jäätemägi, palun. härra president, härra Pati mõrv on juba teise äh, Äh, kõrge Pakistani tippametniku mõrv kahe kuu jooksul. nii härra Tasseeri kui Pati mõrvu peab väga põhjalikult uurima ning äh, õigus tuleb mõista nende üle, kes nende eest vastutavad lisaks äh, härra Pati mõrvale ma tahaksin mainida veel ühte väga olulist inimõiguste küsimust ja see on Balutšistani regioon Pakistanis selles regioonis kiusatakse taga inimesi ja Amnesty Internationali äh, väidetel vähemalt üheksateist aktivisti, äh, ajakirjanikku ja, ja muud inimõiguste eest võitlejad on kas kadunud või mõrvatud. samuti ka abitöötajad, äh, valitsuse ametnikud ja õpetajad on sattunud ohver, ähvarduste ja kiusamise ohvriks. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit peab saatma väga selge sõnumi Pakistanile ning kutsuma üles Pakistani valitsust tegema kõik, et selliseid olukordi vältida. suur aitäh ja järgmine kõneleja, proua Kill Nielsen, poolteist minutit Need mõrvad on muidugi täiesti vastuvõetamatud aga veelgi hullem on see, et endiselt valitseb karistamatuse tunne, hoolimata sellest, et kuritegusid on rohkem. Pakistani kodanikud ja ohvrite perekonnad ei saa paraku loota kohtusüsteemile, mis põhineb praegu hirmutamisel, korruptsioonil äh, uurimised äh, kestavad äh, aastaid ja põhinevad diskrimineerivatel seadustel, eriti just äh, kriminaalõigus on vaja läbi vaadata, on vaja luua usaldusväärne õhkkond nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt. vastavalt Henrik Spööli fondi poolt läbi viidud uurimuse kohaselt noored Pakistani üliõpilased leiavad, et kohtusüsteemi usaldusväärsus on olulisem riigi ellujäämise seisukohalt kui parlamentaarne eh, toimimine või eh, sõjalised jõud Euroopa Liit peab kasutama kõiki käsutuses olevaid võima-, vahendeid selleks, et tugevdada just eh, kohtusüsteemide koostööd Pakistaniga. suur tänu ja härra Tanek, üks minut. härra president, ükshaaval Pakistanis reform ja progressi hääled kustutakse. Shabazz Bhatti teadlased oli ohus olles kristlane selles riigis, kus äh, on valitseb usuline sallimatus ja teiselt poolt äh, olles minister, mis ei äh, taha toetada oma riigi jumalateaduse seadusi. ja ähvardati teda surmaga. kaks kuud varem äh, mõrvati tema enda ihukaitse poolt äh, Panj- äh,, Punjabi provintsi kuberner nii et tegemist ei ole ainult sellega, et äh, ihukaitsjad äh, tapavad neid inimesi, vaid äh, ka terroristid tapavad neid inimesi. miks ei olnud antud talle seda kuulikindlat autot, nagu ta soovis seda saada? ma loodan, et see vastus tuleb Pakistani ametivõimudelt. loodetavasti me näeme ka seda, et me suudame vastu seista sellise äärmus, äärmuslikkuse tõusule. kuid tegemist on tõepoolest tragöödiaga, kus üks põhimõttekindel inimene kaotas oma elu. meie tänasel arutelul tahame saata tema perekondade, perekonnale meiepoolse kaastunde alavõtse ning tähistame sellega ka tema elu ja saavutusi. suur aitäh, härra Tannok ja härra Paška, palun üheks minutiks. suur aitäh, hea volinik. šariaadi seadused näevad ette, et need, kes soolavad islami usku, surmatakse. inimõiguslaste eh, tapmised Pakistanis ja teistes eh, islamimaades näitavad, et eh, inimlikke väärtusi, mis tähendab siis vabadusi ja usuvabadust, rikutakse vähemuste minister Fati, Tasseer, Punjabi kuberner, Jamaldini, inimõiguste aktivist, kõik ne-, need inimesed said äh, surma läbi fanaatikute käe. Pakistani inimesed ja Pakistani poliitikud peavad see, see näitab, et Pakistani poliitikud järgivad tegelikult keskaegseid seadusi. me peaksime püüdma kindlasti leidma platvormi konstruktiivseks dialoogiks. president katkestab. liigume edasi nüüd, president vabandab, viimane kõneleja, härra Saletski, üheks minutiks. suur aitäh härra president, daamid ja härrad. täna me räägime siin ministri atendaadist. see on, oli mees, kes rääkis väga selgelt oma äh, kristlikest juurtest, kes oli katoliiklane ja täna me räägime siin järjekordselt äh, ühest tapmisest Pakistanis, mis näitab, et ametivõimud Pakistanis ei kontrolli olukorda riigis see on minu arvates väga suur probleem. sellepärast, et me ei püüa Pakistani presidenti või valitsust süüdistada täna. meie eesmärk on öelda, et riigi ametivõimud ei taga ohutust isegi valitsuse liikmetele, kes on teisest erinevast usulisest taustast kui see, mis riigis domineerib olukord äh, Pakistanis muutub järk-järgult hullemaks. tundub, et äh, selles riigis domineerib äh, alternatiivsete uskude vastu viha ja ma arvan, et me peame sellel teemal sõna võtma. suur aitäh, härra Šanetski, ütleb härra president ja nüüd me liigume edasi vaba mikrofoni juurde. meil on väga palju sõnasoovijaid ja kuna meil on siin ka fraktsioonide esimehi ja aseesimehi, siis me peame veidikene paindlikud olema nende debattide puhul, sellepärast et need on küsimused, mis huvitavad ka paljusid inimesi ja seetõttu ma püüan asjaoludega siin kohaneda. nii et ma annan äh, sõna härra Kallale. suur tänu, nädal enne, kui ta mõrvati rääkisin ma äh, härra Patiga Islamabadis. ja tegemist oli inimesega, kellele valmistas äh, Pakistanis äh, valitsev olukord muret. peale äh, Punjabi kuberneri äh, surma oli olukord halvenenud tegemist ministriga, siis äh, tapeti ka endine teabeminister, äh, tegemist oli inimõiguse aktivistidega, kes tapeti äh, ja tegemist on siis inimestega, kes nüüd ei suuda enam midagi ju ära teha ja meie peaksime Äh, midagi ära tegema, sellepärast et kui keegi seal riigis püüab midagi saavutada, siis ta äh, pühitakse ära sealt. ta püüdis sisse viia muudatusi äh, jumalateaduse seadusele ja seega toleeriliseks hoogs äärmuslastele. ma tõepoolest sooviksin, et meie parlament püüaks teha ära kõik, mis võimalik, tagamaks, et see seadus muutub, nagu see peaks olema muudetud. ja palun, kolleeg Kutas, üks minut ministrului pakistanez pentru minorități domnul bhatti intervine. suur tänu vähemuste ministri härra Bhatti atentaat toimus äh, Pakistanis selles hetkel, kui äh, seal olid ka äh, arutelud jumalateaduse seaduse üle ja tema arvamus selle seaduse osas ilmselt ka põhjustas äh, tema atendaadi, samamoodi nagu muude inimeste äh, mõrvad, kes võitlevad äh, sõnavabaduse eest. me nägime ka seda, et minister Padi mõrvale on järgnenud üldis, üldse suur hukkamõist asjaomaste poliitiliste leeri, meediakanalite ja Pakistani ühiskonna poolt demokraatlike väärtuste võitlejad peavad aktiviseerima ennast selleks, et suuda midagi ära muuta. suur tänu ja proua Lekrit, üks minut. suur aitäh, härra president, ma tahaksin omakorda ka väljendada sügavat äh, kaastunnet äh, pärast seda mõrva, mis leidis aset äh, ja kus tapeti äh, härra Paati vähemuste minister, tegemist on äh, terrorismiaktiga ja see on äh, jätkuks äh, väga paljudele teistele terroriaktidele, mis on korda saadetud nende inimeste suhtes, kes on kaitstud inimõigusi, kaitsnud naiste õigusi, vähemuste õigusi. me peame kutsuma üles Pakistani valitsust välja selgitama mõrva asjaolud ning tagama, et ohus olevate inimeste kaitse oleks tõhus. ja siin ma pean silmas eelkõige proua Sherry Reemani, mitte küll ainult teda, aga eelkõige teda. ma arvan, kõik Euroopa Liidu pädevad asutused peavad ka olema kaasatud läbirääkimistesse koostöölepingu ümber Pakistani ja Euroopa Liidu vahel ja sinna tuleb kindlasti sisse viia ka klausel, äh, mis puudutab inimõigustest ja usuvabadustest kinnipidamist, aitäh. suur tänu ja nüüd palun proua Jeleska viimasena suur tänu. me räägime inimõiguste küsimuses Pakistanis ja seekord me räägime äh, minister Bhatti atendaadis, kes äh, võitles jumalateostuse seaduse muutmise eest, kes äh, oli võidelnud sallivuse nimel. Euroopa Parlamendi resolutsioon esindab meie arvamust, äh, mida meie tahame väljendada Pakistanis halveneva olukorra tõttu. me peame tõepoolest mõtlema rohkem usulistele vähemuste peale, kui, kelle õigusi tihtipeale rikutakse. see on meie ülesanne rääkida nendel teemadel. väga oluline on toetada äh, valitsusväliseid organisatsioone, kes püüavad toetada inimõiguste arengut selles riigis. suur tänu! suur tänu! ja sellega lõpeb vaba mikrofoni osa ja läheme edasi voliniku juurde, volinik Haan, palun. lugupeetud äh, härra president, me mõistame hukka äh, toimunud atentaadid ja me nägime seda, et äh, tapeti Punjabi äh, kuberner, seejärel ka vähemuste minister. meie mõistame selle hukka ja väljendame omapoolsed mured äh, Pakistanis valdava sallimatuse õhkkonna leviku tõttu. härra Bhatti oli ainuke kristlasest liige Pakistani valitsuskabinetis ja üks vähesest juhtpoliitikuid, kes julges äh, Äh, rääkida inimõiguste nimel, tema oli üks vähestest, kes võttis sõna sellel teemal ja ta teadis, et on ohus peale kuberner Salman Taseeri mõrva, kuid ta endiselt rääkis nende õiguste kaitseks, mis on ju ometi ka kirjas Pakistani põhiseaduses. me soovime seda, et Pakistani valitsus teeks kõik, mis võimalik selleks, et kaitsta neid inimesi, kes räägivad inimõiguste nimelt. me oleme, äh, me soovime, et Pakistani valitsus ütleks, et äh, nad teeksid kõik, mis võimalik selleks, et teo eest vastutajad äh, viidaks kohtu ette ning me kiidame heaks ka valitsusliikmete tegevuse, kes on väljendanud omapoolset poolehoidu inimõiguste kaitseks osaledes ka matustel. härra äh, Pati ja härra Taseer võitlesid jumalateotuse seaduse vastu, kuid äh, peale Taseeri mõrva äh, võtti muudatusettepanek parlamendis tagasi. jumalateotuse seadus, mis äh, toob endaga kaasa surmanuhtlust, seisab vastu nendele põhimõtetele, mille alusel meie tahame oma suhteid Pakistaniga äh, parandada ja see rikub ka vähemuste õigusi. me toetame Pakistani demokraatlikku valitsust ning teeme kõik, mis võimalik, et neid aidata, samas kui nad püüavad võidelda terroristirünnaku lainega. usuvabadus on üleilmne inimõigus. sõnavabadus on sellega otseselt seotud